République tunisienne. Tuneesia Vabariigi äh, president. lugupeetud daamid ja härrad kallid kolleegid, mul on suur au tervitada siin Tuneesia presidenti Mosef Masukit. tere tulemast Euroopa Parlamenti, härra president! härra president! härra president! Te tulite Euroopa Parlamenti ajal, mil teie riik leinab Chokri Delabid, kes täna hommikul mõrvati väga õudsel viisil. me mõistame hukka selle atendaadi. wir wissen dass die me teame, et Tuneesia ametivõivud teevad kõik endast oleneva ja leiavad meetmed selleks, et atentaadi eest vastutavad kohtu ette tuua. selline kuritegu ei tohi jääda karistuseta. tahan härra Belaidi perekonnale ja Tuneesia rahvale meie kaastunnet avaldada. sellel raskel ajal oleme me teie kõrval ja ma kutsun kõiki Tuneesia kodanikke üles püsti tõusma ja demokraatia eest võitlema. neljateistkümnendal jaanuaril kahe tuhande üheteistkümnendal aastal algas teie riigis vabaduse liikumine ja ma loodan, et see vabaduse ja demokraatia vaim jääb teie riiki alles. härra president me võtame avatud süli vastu teid kui oma riigi esindajat. kaks aastat tagasi teie rahvas kukutas ühe kõige korrumpeerunuma, kõi-, ühe kõige kuritegulikuma režiimi. härra president, teie külaskäik siia kõrgesse kotta annab meile võimaluse mõelda ka nende tuneeslaste peale, kes võitluses vabaduse ja väärikuse eest kaotasid oma elu. ja daamid ja härrad, me võtame Tuneesia presidendi näol, teie näol, härra president, siin vastu inimese, kes arstina eksiilis, elas siin viisteist aastat ja ravis Strasbourgis patsiente ning võitles inimõiguste eest. lugupeetud daamid ja härrad, kui võtsin Tuneesia presidenti vastu mõned minutid tagasi, ütles ta mulle, et Strasbourgi linna kodanikuna nägin ma parlamendi nii vana hoone kui ka uue hoone ehitamist sest elasin kõigest mõned tänavad siit eemal ja ta ütles, et minu jaoks on tegemist väga emotsionaalse hetkega. mina elasin kakskümmend kolm aastat eksiilis sellesama hoone lähedal ja see hoone siin oli lootuse sümboliks, et ka minu koduriigis kunagi valitseb rahu ja vabadus ja härra Tuneesia president ütles, et tal on väga hea meel täna siin olla, ma usun, härra president, et ka meie jaoks on tegemist väga emotsionaalse hetkega, et me saame teid siin täna tervitada. Teie rahvas murdis äh, Äh, suvalisuse kütket äh, ja murdis äh, ja võitis kätte vabaduse, see tee oli väga raske ja konarlik ja see, me teame, et kogemused on valusad. kuid ma olen ikkagi veendunud, et teie riigil ei ole mitte mingit teed tagasi, vaid tee demokraatiale jätkub, et te kõnnite seda teed edaspidigi ma olin detsembrikuus Tuneesias, Tunises, olin esimest korda oma elus teie koduriigis ja mul tuleb tunnistada, et äh, mul oli palju eelarvamusi, sest ma ei teadnud, kuidas äh, muutuste tuules riigid välja näevad, kuid mul tuleb teile öelda, et see julgus äh, ja see avatus oli tõesti meeliköitev oma sõbralike ja siirate sõnadega selgitasite te mulle, et teie roll Tuneesia presidendina on julgustada kõiki Tuneesia kodanikke, neid, kes võitlevad oma eh, eluaseme eest ja ka nende eest, kes võitlevad demokraatia eest, et te soovite neile kõigile tulevikulootust anda, et see on teie ülesanne riigi presidendina on teil vaja toetust selles töös ja see parlament siin toetab teid kohe kindlasti. tere tulemast, härra president ning teil on sõna lugupeetud president, lugupeetud saadikud, armsad sõbrad aastatel tuhat üheksasada üheksakümmend kuus kuni kaks tuhat üks keeras diktatuur mul Tuneesiast lahkumise, Euroopa Parlament aga vastas dokumendiga, mis kandis nime Vabaduse pass, mis anti mu nooremale sõbra, tütrele siin kahe tuhande andal aastal seda sümboolset passi äh, toetasid Hélène Flotre, Jean-Pierre Thierry, Michel Rocard, Astrid Tors, Gianfranco del Alba, Daniel Cohn-Bendit, Daniel Ducarme, José Maria Mendilus, Alain Lipits, Fode Silla, äh, Alima Thierry Boumedien, äh, Cecilia Malmström, Marie Arlette Carlotti, Françoise Grostet ja Françoise Imeree. lubage mul palun väljendada neile minu sügavat tänutunnet ja minu juhtumi ja minu äh, isiku kaudu äh, kõigi Tuneesia araabia demokraatide tänutunnet, kes on alati äh, leidnud selles institutsioonis toetust, Euroopa rahvaste toetust lugupeetud daamid ja härrad, kahe, üheksakümnendate aastate lõpus ma kirjutasin, et kui kaheksateistkümnes sajand oli Prantsuse ja Ameerika revolutsiooni sajand, kahekümnes sajand Vene ja Hiina revolutsiooni sajand, siis kahekümne esimesest sajandist saab Araabia revolutsiooni sajand. ma ei lugenud seda mitte kohvipaksu pealt, vaid ajalooraamatutest suured rahvad ei äh, tee enesetappu ega lase endal surra, vaid äh, iseenda äh, hingepõhjast nad lõpuks ikkagi leiavad, kui kõik on kadunud, kui energia, mida neil on vaja selleks, et uuesti tõsta, mida ka pikem on olnud kannatuste tee, mida sügavam on olnud kukkumine, seda suurem on energia, mis neid sellest august välja viib. E, Araabia revolutsioonid on olnud ajaloo fataalsus fundamentaalne küsimus ja legitiimne küsimus on, et kas äh, Araabia revolutsioonid on meie jaoks hea või halb, äh, võimalus või oht. selleks, et võima-, äh, mõista sündmusi, rahvaid, inimesi, isegi loomi ja asju, on vaja veidi empaatiat, ilma selleta me ei näe seda, meie, mida meie silmad näevad, me ei mõista seda ning ma ei äh, nõuan, palu teid rohkemat kui lihtsalt äh, tähelepanu ja empaatiat, ilma milleta ei ole mitte mingit võimalust äh, mõista ja suhelda jah, Araabia revolutsioonid võivad Euroopale tekitada suuri probleeme, me näeme juba mõningaid neist. näiteks on risk, et need äh, tekitavad palju segadusi, tekivad kodusõjad, isegi piirkondlikud sõjad nagu Süürias või äh, mis võivad äh, tekitada probleeme Euroopale. teine risk, seda me oleme näinud pärast äh, diktatuuri äh, kukkumist Tuneesias, et meie noored kasutasid ära julgeolekuaparaadi kokkukukkumise ja tundes halvasti majandusraskusi Euroopas, läksid laevadele selleks, et rünnata teie rannikuid, selleks, et loota paremat elu. on ka kolmas oht Äh, islami äärmuslus ja mida meie kutsume džihadistlikuks salafismiks. üle kogu maailma on ohuks Al-Qaeda ja piirkondlikuks ohuks äh, nagu ka äh, Põhja-Malis, mistõttu oli vajalik ka Prantsuse sekkumine. tegemist on riikliku ohuga kõigis Araabia kevade riikides ja Äh, just nimelt nemad, mitte vana äh, režiimi sabarakud, äh, on kõige ohtlikumad kontrrevolutsiooni liikumise tegelased. daamid ja härrad, aga klaas on ka pooleldi täis. ei ole vaja karta Araabia revolutsioone, sest tegemist ei ole natsionalistlike või ksenofooblike revolutsioonidega. Nende puhkamisel äh, ei, me kuulnud me tavalisi lääne või Iisraeli vastaseid äh, loosungeid ja põhjuseks oli see, et vabadust ei ole võimal-, vaja äh, kätte võidelda välisokupantidelt, vaid tegemist oli äh, korrumpeerunud ja brutaalse diktatuuriga, mis äh, on olnud tõeliseks siseokupatsiooniks. viimased viimased manifestatsioonid on näidanud mm, et äh, lääne saatkondade eest äh, võitlesid ainult väiksed äh, hulgad, aga enamus ei olnud tootjate hulgas. vaja ei ole karta Araabia revolutsioone, sest tegemist on demokraatlike revolutsioonidega. kindlasti islamistlikud parteid on võitnud valimisi Tuneesias, Liibüas ja Egiptuses, aga kas pole mitte, et äh, asi nii, et äh, demokraatia on neile sündinud peale oma reegleid, oma eetika ja isegi oma mm, demokraatia mõtlemise. Äh, islamism ei triumfeeri, vaid Need ei ole mitte demokraadid, kellest on saanud islamistid, vaid islamistid, kes on pöördunud demokraatia usku kas nad on äh, siirad või äh, manipuleerivad, seda näitab ainult aeg. vaja, nad peavad õppima mängima demokraatlike riigi ja, ja reeglite järgi, sest äh, muidu äh, araablased äh, kõrvaldavad nad, nagu nemad äh, kõrvaldasid äh, natsionalistliku või sotsialistliku äh, näoga diktatuuri äh,. kui mõned räägivad juba äh, Äh, islami talvest, mis järgneb äh, Araabia kevadele, siis äh, tuleb ainult meelde tuletada seda, kui palju aastakümneid oli vaja teistel riikidel selleks, et leida tasakaal pärast revolutsiooni. lugupeetud daamid ja härrad, nende revolutsioonide puhul on kõik veel mängus, mitte miski ei ole veel ära otsustatud. Tuneesias, mis on riik, mida ma kõige rohkem tunnen, oleme uhked selle üle, et meil õnnestus läbi viia revolutsioon, kaotades nii vähe inimelusid. ma arvan, et Süüria rahvas on väga palju rohkem kannatanud, vaja on väga palju neid toetada, anda äh, humanitaarabi ja poliitilist toetust ja seda peavad tegema kõik vabad rahvad. me oleme loonud koalitsioonivalitsuse mõõdukate ilmalike ja, ja mõõdukate islamistide äh, kaas-, osalusel selleks, et äh, meie äh, Äh, rahva modernistlikud ja traditsionistlikud elemendid äh, tunneksid ennast ära neis, kes tunnevad, äh, kes juhivad riiki sellel raskel ajal. see valitsus toimib, on taastanud riigi, mis lõpetas eksistentsi kahe tuhande üheteistkümnendal aastal ja majandus toimib, aastal kaks tuhat üksteist oli majanduskasv miinus üks koma kaheksa protsenti, kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal kolm koma viis protsenti. aga valitsus ei toimi hästi sellepärast, et on palju isiklikke konflikte ja poliitilisi konflikte aga aga meil ei ole paremaid valikuid, me praegu äh, koostame äh, konstitutsiooni äh, eelnõud, me loodame kahe-kolme kuu pärast jõuda selles kokkuleppele, me oleme täiesti veendunud selles, et me peame kaitsma kõiki vabadusi, muuhulgas naiste õigusi, aga me ei muuda viiekümne aasta, viitkümmend aastat kahe aasta me oleme otsustanud kaitsta Tuneesia elatustaset, kaasaegset Tuneesiat äh, ja et vaesus ununeks Tuneesias, aga meie sotsiaalmajanduslikud väljakutsed on kolossaalsed ja diktatuuri varjatud, kahekümne aasta jooksul värja, varjatud pärand on väga raske. me oleme otsustanud jätkata oma strateegia elluviimist islami mõõduka strateegia näol, see on olemas ja me oleme veendunud, et me peame demokraatia teel käima äh, ja tagama õiguskindluse, inimõiguste austamise, aga keskenduma ka sotsiaalmaja, sotsiaalsele, kultuurilisele, majanduslikule arengule. me ei äh, lepi kunagi sellele, et teie äärmuslike parempoolsete äh, sarnased äh, liikumised seavad ohtu meie araabia ja islami pärandi ja meie kaasaegsuse soovi me tahame austada naiste õigusi, inimõigusi ja, ja tahame, et läänest saaks meie sõbralik ja rahumeelne partner ja et meie partnerlussuhe tooks kasu meile mõlemale. lugupeetud daamid ja härrad, me oleme rääkinud palju sellest rahumeelsest revolutsioonist. vägivald ja sõnarünnakud, mis äh, moslemid üksteise vastu äh, üles ässitavad äh, ja täna minu kauaaegse sõbra poliitiline mõrv on ähvardus, oht, mis meid kõiki ähvardab ja millega seoses ma tahaksin teie poole pöörduda. jätkame võitlemist oma sõnumi nimel ja paljastagem revolutsiooni vaenlased. me peame jätkama oma poliitilist tegevust kogu see riigide ja ühiskonna demokratiseerimise protsess, äh, jätkusuutliku arengu tagamine on väga raske, keeruline ja pikaajaline protsess, aga see protsess äh, liigub edasi. Äh, väga paljud asjaolud on otsustanud meie Araabia revolutsiooni üle rahva otsusekindlus, julgus, inimeste tarkus või hullus, väga raske on selliseid algeid kontrollida ja määratleda. aga te võite olla kindlad, et Tuneesia täna on tõeline üleminekulaboratoorium ja me oleme otsustanud, et meie ülesanded lähevad meil korda Tuneesia ja Tuneesia riik on rahvusvahelisel tasandil olnud nähtamatu. Ähm, meie valimised olid korraldatud, alati toetas diktatuuri üheksakümmend üheksa protsenti rahvast ja meie inimõiguste eest võitlejatel ei olnud mingisugust võimalust pöörduda ühegi kohtu ja ka organi poole võltsitud valimistulemuste tühistamiseks. ei olnud põhiseaduslikku kohust, ei olnud rahvusvahelist põhiseaduslikku kohust Äh, ja sellest tekkiski see mõte rahvusvahelise inimõiguste kohtu vastu, mis äh, teostaks ju järelevalvet rahvusvaheliste lepingute üle ja kontrolliks äh, valimiste valimiste õigsust ja see orkan, millest ma omal ajal unistasin, on hakanud ilmet võtma Aafrika Liidu tippkohtumisel eelmisel nädalal ja me paluksime ka teil ja väga paljud äh, riigid on seda juba toetanud, ma paluksin ka teil toetada seda protsessi, mis aitaks demokraatial äh, ja kogu maailmas rohkem kanda kinnitada. lugupeetud daamid ja härrad, me peame küll iseendale lootma, aga me tahaksime siiski loota ka Euroopale. esimest korda meie ühises ajaloos äh, on meie huvid ja mõtted ühised ja ja ma tean, et meil on väga palju ühist meie põhja öö, meie mere põhjaranniku partneritega, me tahame demokraatiat ja me tahame ka arengut ja ma siinkohal ma tahaksin tänada oma Saksamaad, kes on ühe osa meie võlast, kuuskümmend miljonit eurot, kandnud üle arenguprogrammidesse ja ma loodan, et meie teised partnerid on valmis tegema sedasama lugupeetud daamid ja härrad, aga lisaks sellele majanduslikule küljele on meie kahe maailma vahelistes suhetes midagi sügavamat. astronoomid äh, tuvastavad galaktikaid ja supergalaktikat ja samamoodi saame meie kultuure ja kultuuride rühmat-, rühmitusi ja äh, määratleda. mõned ütlevad, et äh, orient algab kuskil Iraanist ida pool, Maagreb tähendab aga araabia keeles läänt. me oleme omamoodi lõuna pool, lõuna lä- ja meil Äh, lääne- ja idamaailmal on äh, ühine ajalugu, Kreeka, juudi, kristluse ajalugu ja islami ajalugu. Äh, me jagame. aga me teame, et kaasaegne araabia kultuur on, on ammutanud palju inspiratsiooni Euroopa saavutustest teaduste, kultuuri ja poliitika valdkonnas. sellised inimeste vahetused rikastavad mõlemat osapoolt kolmsada miljonit araablast on õppinud erinevaid araabia keeli, mis on äh, nüüd üks osa nende kultuurist. ma avaldaksin nüüd äh, soovi, et ka Euroopas antaks koht euro-, araabia kultuurile ja keelele, see koht on äh, araabia keelele keelatud ebaõiglaselt ja uued põlvkonnad lepivad sellega üha vähem lugupeetud daamid ja härrad, Araabia, Euroopa mõju islamimaailmale on ka ideoloogiline. kahekümnendal sajandil Egiptuses, Iraagias ja Liibüas oleme näinud Nasseri Saddami Gaddafi äh, soovi äh, Araabia Bismarckiks saada ja tänases maailmas unistame me aga Maagrebi liidust, äh, mis lähtuks äh, Euroopa Liidu äh, mudelist, kus demokraatlike riikide vabad rahvad teeksid koostööd kõigi hüvanguks. Euroopa Liit on meie jaoks fascineeriv, sellepärast et siin on õnnestunud midagi imetlusväärset, Saksamaa ja Prantsusmaa lepitamine. see ime Äh, näitab, et imed on võimalikud ja et äh, neid imesid võib sündida ka tulevikus. ja ma paluksin äh, teil valmistada tee selliseks rahuks ja leppimiseks ette maad ka Lähis-Idas. paluge oma Iisraeli kolleegidel kaaluda sellise rahu võimalust, mis ei tähenda lihtsalt allaandmist ega, ega pikka vaherahu, mille jooksul mõlemad osapooled üritavad jällegi võidurelvastuda paluge neil vabastada sellised äh, parlamentaarid äh, nagu Marban Barghouti, laske tal pöörduda tagasi Tuneesiasse, et äh, koguda jõudu pärast isolatsioonis veedetud aastaid kaotatud tervise tõttu lugupeetud daamid ja härrad, ma alustasin ühe isikliku mälestusega ja palun lubage mul ka lõpetada ühe isikliku mälestusega. Strasbourg on linn, kus ma õppisin, kus ma õppisin oma elukutset, linn, mille elanikud äh, jätsid minusse suure jälje äh, oma töökuse, distsipliini ja tagasihoidlikkusega. Äh, see on linn, kus sõid minu, kus sündisid minu kaks tütart ja see on äh, linn, kus ma te tegin väga olulisi valikuid, mis juhtisid minu elu. noore internina aastatel äh, seitsekümmend äh, ma soovisin teha koostööd ja olla ühe kohaliku e, õppejõu e, doktorant ja ma soovisin olla Mark Laini e, üliõpilane. ta mm, pakkus minule doktoritöö teemaks välja inimkatsed meditsiinis. ma ei teadnud tol ajal, et ta oli juut ja ta oli saadetud kontsentratsioonilaagritesse ja, ja mm, pidi osalema ja, ja pidi nägema pealt neid inimkatseid Ehm, see doktoritöö oli äh, tohutu reis õudusesse, südametunnistuseta sea-, teaduse õudusesse tol ajal ma lugesin esimest korda inimõiguste ülddeklaratsiooni, ma ei usu, et Mark Klein sai aru, millist mõju ta avaldas noore välismaalasest interni elule ega äh, väga paljude teiste inimeste e-, elule. ta oli väga kaugel sellest, et kujutada ette, kui palju tema äh, mõju äh, läks mulle maksma vanglastuses veedetud aastate, eksiilis veedetud aastaste näol, aga kui palju see tähendas ka võite ja õnnestumisi, kuna see võit, mis võimaldab mul täna siin olla, siin demokraatia ja rahu kantsis, äh, kuna see võit on ka tema võit, siis palun lubage mul seda alla pühendada ja palun lubage mul ja palun lubage mul tervitada ka äh, Strasbourgi, Alsassi, Prantsusmaa, Tuneesia sõprust, e-, Euroopa Araabia sõprust ja ma lõpetan kõige kenama tervitusega inimeste vahel, assalam, aleikum, rahu olgu teiega! meine Damen und Herren. daamid ja härrad, ma arvan, et mul ei ole presidendi sõnadele ja teie aplausile mitte midagi enam vaja lisada, kuid ma leppisin presidendiga kokku, et tema sõnavõtu ajal esitati päris mitut, mitu taotlust ja seepärast ma leppisin kokku, et meie koda soovib ohvritele tunnustust avaldada leinaminutiga selle piduliku istungi lõpetuseks, nii et palun tõuseme püsti leinaminutiks darf mich herzlich bei Ihnen bedanken. suur tänu. suur tänu Tuneesia presidendile, daamid ja härrad, ma arvan, et tegemist oli väga emotsionaalse hetkega, elagu vabadus, elagu Tuneesia, elagu Tuneesia president.